null null, et äh, daamid ja härrad, järgmine istung algab homme, teisipäeval, kuueteistkümnendal aprillil kell üheksa null null ja kestab kella neljateistkümneni ja teine osa istungist viis